Mm. All on holidays. Anna. Hmm? Anna is coming. Ah, she's coming. Yeah. Was surprised. When? Okay. Meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, da daamid ja härrad, head kolleegid, tere tulemast kõigile! ja mul on väga hea meel, et äh, toimub arvamuste vahetus liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindajaga ja et kõrge esindaja on tulnud siia. Äh, ta on Välisasjade Nõukogu äh, eesistuja positsioonis ning paranes Ashton, meil on väga hea meel, et te olete siin. seitsmendat korda olete meie komisjoni ees aga ähm, me saame aru, et meie ava, ajakavade kokkuviimine äh, on aeg-ajalt raske. ja me oleme rääkinud, oleme kokku pannud ka raporti ja seal oleme rääkinud äh, teie institutsioonist ning sellest, kuidas meil oleks vaja tõsiselt äh, ikkagi tõhusamat, tihedamat koostööd. ning loodetavasti äh, on meil võimalik äh, siis ka, nagu öeldud, äh, meie graafikut kuidagi paremini ühtlustada. meil on olnud väga keerukad arutelud siin, Süüria küsimus on äh, meie prioriteetide nimekirja ülalotsas. Lähis-Ida konflikti küsimused on ka selles samas kontekstis. meie missioonid Afganistanis Äh, Lääne-Balkani riikides. Äh, huvitav on vaadata, kuidas äh, need tendentsid Süürias ja Kosovos kogupilti mõjutavad. ning te olete väga otsustusrikkalt läbirääkimisi pidanud nii Süüria kui Kosovoga. ma arvan, et need otsused Äh, on olnud õiged, äh, sealhulgas ka läbirääki-, liitumisläbirääkimiste jätkamine Türgiga ja ma arvan, teie roll oli väga otsustav selles osas. me oleme muidugi huvitatud ka äh, Türgi arengutest ning peatükkide, uute peatükkide avamine, kas see on seotud Türgi eduaruandega ning ka meie viimane visiit äh, Egiptusesse on äh, toimumas. praegu ei ole me, me äh, oma teemadesse raskuskeset seadnud, aga ma arvan, et me peaksime igal juhul rääkima ka sellest, kuidas vabakonna organisatsioonid Egiptuses töötavad Adenaueri sihtasutuse juht Pöttering ning äh, me kohtume seal erinevate sihtasutuste esindajatega ning äh, neil on äh, äh ning nende perel on probleem, sellepärast et ta ei saa Egiptusesse tagasi pöörduda, kuna äh, Äh, vastasel juhul ta vangistataks. täna hommikul sain ma ka teada, et äh, Kaeros on oodata laupäeval massidemonstratsiooni vähemalt sellises ulatuses, mida ei ole siiamaani nähtud. kaksteist miljonit või isegi viisteist miljonit äh, allkirja on kogutud president Mursi vastu ning äh, kindlasti on see väga oluline, kui me vaatame arenguid äh, meie suhetes Egiptusega ning kogu regiooni. Teil on sõna well,. Uh... suur tänu, härra esimees. Äh, Helga Schmidt oli hetk tagasi teie ees selleks, et rääkida olukorrast Iraanis pärast äh, siis seda ootamatut Hassan Rouhani valimisvõitu. Äh, ma üritaksin jätkata sealt, kus tema võib-olla lõpetas, et äh, see kõik võiks tuua natukene optimismi Iraani ja ülejäänud maailma vahelistesse suhetesse ja proua Schmidt kindlasti ütles, ähm, Euroopa Liidu kolm pluss kolm jätkab oma läbirääkimisi president äh, vannutatakse ametisse kolmandal augustil mina arvasin, et võiks alustada sellest, et annan natukene ülevaadet äh, selle kohta, mis toimus Välisasjade Nõukogus ähm, ja siis olen valmis vastama küsimustele ja märkustele, mis teil võib olla. alustan siis sellest, kui lubate Türgist meie äh, kohtumistest täiskogu istungitel tean ma väga hästi, kui mures on olnud parlament hiljutiste sündmuste pärast äh, Türgis, eriti mures selle pärast, kuidas on politsei reageerinud rahumeelsetele meeleavaldajatele. me oleme kindlad oma seisukohtades, et tuleb läbi viia juurdlus ja need, kes vastutavad äh, väärkäitumise eest, peavad, tuleb vastutusele võtta aga ma olen jätkuvalt veendunud, et läbirääkimised Türgiga on kõige paremaks hoovaks ma olen peaministriga kohtunud mitu korda ja kohtun veel sellel nädalal Bruneis ka temaga, kui toimub ASEAN-i kohtumine. me oleme soovitanud omalt poolt seda, et me peaksime üritama jätkata Euroopa Liidu Türgi vahelist dialoogi, tagamaks selle, et kodanik, see ehm, mida on palunud meilt kodanikuühiskonna organisatsioonid, nimelt et me ei ütleks neist lahti ja me tahaksime näha, et Türgis äh, võtaksid arengud selle suuna, mille meie peame kõige potentsiaalsemaks äh, nende väärtuste toojaks, äh, mida meie peame oluliseks, inimõigused, õigusriigi põhimõtted, demokraatia alalhoidmine ja me loodame, et äh, meie töö hoogustub nendes valdkondades veelgi. üldasjade nõukogu siis otsustas avada peatüki kakskümmend kaks ja ilmselt te olete kursis juba ka sellega, et valitsustevaheline konverents leiab aset pärast seda, kui sügisel esitab komisjon oma iga-aastase aruande. kolleegid, minu meelest oli see mõistlik lahendus, mis hoiab selle protsessi ilusti käigus, kuid võtab arvesse ka praegu uue tekkinud olukorraga. üldasjade nõukogu loomulikult äh, keskendus ka ida, idapartnerlus tippkohtumisele, mis leiab aset Vilniuses. me oleme oma äh, suhetest oma partneritega rääkinud regulaarselt, ähm, kuid eriti keskendusime sellele seekord sellepärast, et idapartnerlusministrid on tulemas kokku välisasjade nõukoguga kahekümne teisel juulil. selle eesmärgiks äh, on näidata seda, et meie peame oma suhteid äh, ida suunal väga oluliseks, me tahame oma partnereid äh, tippkohtumise ettevalmistamisesse kaasata nii vara kui võimalik ja tahame ka tekitada sellist omanditunnet selle tippkohtumise suhtes, et kõik panustaksid sellesse ja et me üritaksime kuidagi ootuseid ja lootuseid kontrolli all hoida nõukogu ütles väga selgelt, et me peame mõtlema ka sellele, mis saab edasi pärast seda Vilniuse tippkohtumist me peame olema valmis strateegiliseks aruteluks äh, ja olema väga ambitsioonikad äh, selles osas, mis on võimalik ära teha pärast tippkohtumist. nagu te teate, esialgsed assotsiatsioonilepingud on olnud nüüd sõlmimisel Moldova, Gruusia ja Armeeniaga äh, realistlik on eeldada, et äh, need lepingud allkirjastatakse, parlamendis ei tule ilmselt kellelegi meelde tuletada seda, et Ukrainas on veel lahendamata küsimusi. meie arvame, et Vilniuses on võimalik need allkirjad anda, juhul kui Ukraina täidab äh, need verstapostid, mille nõukogu eelmise aasta detsembris seadis. aga me oleme jätkuvalt mures õigusriigi põhimõtete alalhoidmise ja õigussüsteemi sõltumatuse osas. selleks me kavatseme väga selgelt välja öelda, millised on meie ootused ja lootused. ja rääkisime ka sellest, kui oluline on Valgevene kaasamine ja tegevuse laiendamine seal, kui olulised on kontaktid kodanikuühiskonnaga, aga kui oluline on tegeleda ka küsimustega, mis puudutavad äh, siis nende laiemat kaasamist ja see tuleb Vilniusele arutelule, Vilniuses arutelule mõnda aega keskendusime ka kliima soojenemise küsimustele. ma tõin Välisasjade Nõukokku uuesti tagasi võimaluse rääkida asjadest, mida me nimetame üldasjadeks, horisontaalseteks küsimusteks, oleme korra rääkinud energiaküsimustest, seekord ja teist korda siis juba kliima soojenemisest ja volinik Hedegaard oli kohal sellel arutelul. meie tahame tagada selle, et kliima soojenemisega seonduv tõsta, tõusetuks äh, järjepidevalt meie kohtumistel kolmandate äh, osapooltega ja et seda ei tõstataks mitte ainult mina, vaid kõik ministrid see on mõningate võtmepartnerite jaoks väga oluline, sellepärast et mõned nendest on kõige suuremad äh, saastajad, äh, India, Hiina, Ühendriigid, paljud teised. ja ma, minu eesmärgiks oli see, et, et see teema tõuseks selgelt esile, selle, see on teat-, teatavasti pakiline teema ja et äh, see teema läbiks kõiki äh, välispoliitilisi aspekte me teame et sada riiki euroopas kannatab kliima soojenemise all äh, väga suured muutused nende kliimas neid ohustavad üleujutused vihmad ja nii edasi ja üsna tihti on need sellised riigid kus ei ole institutsioone mis aitaksid neil ennast ise kaitsta keskendusime ka äh, Pariisis kaks tuhat viisteist toimuvale ÜRO konverentsile ja volinik Hedegaardiga lõppis, leppisime siis kokku, et vähemalt aasta pärast tuleb ta uuesti Välisnõukogu ette kaalumaks seda, mis edasi teha. kõik ministrid olid nõus sellega, et tõesti see on teema, mida tuleb äh, hoida päevakorras ja siis äh, rääkisime ka Lähis-Ida rahuprotsessist kuid see asi tuleb uuesti juulis päevakorda eh, selleks, et anda siis hinnang sellele, et kas on mingisugust eh, muutust eh, esile toonud ameeriklaste uue välisministri Kerry tegevus me oleme oma varasemaid seisukohti kinnitanud ja toetanud siis äh, neid jõupingutusi mis on ette võetud praegu ma ütlesin nõukogu ees et äh, ma olen regulaarselt äh, või suisa isegi pidevalt ühenduses ameeriklastega eriti välisminister kerryga ja me tahame teda täies mahus toetada Äh, teades seda, et kui tema istuks siin minu asemel, ütleks tema kindlasti täna siin, et Euroopa Liidul on väga olulised ülesanded nii poliitiliselt kui ka majanduslikult selles piirkonnas. ma olin Ramallas ja Jeruusalemmas eelmisel nädalal, nagu te teate, kohtusin president Abbasi ja Abu Maasaniga ja, ja tema meeskonnaga ning äh, olin kaks tundi kohtumisel peaminister Netanyahuga ja siis läksin Gazasse, kus ma olin seekord juba neljandat korda, kuivõrd tegemist oli Euroopa pagulastepäevaga ja minu meelest äh, oli see väga kohane aeg äh, meelde tuletada seda, et pagulaste probleem on tohutu probleem, mitte ainult praegu Süüria kontekstis, vaid üle terve maailma väga terav probleem ja tegelikult oli see väga julgustav näha seda, mida meie oleme ära teinud oma vahenditega, näiteks oleme aidanud kaasa lapsi eh, koolis käia, suvekoolid, oleme neid majanduslikult aidanud ja nii edasi. aga me tuleme selle asja juurde tagasi, nagu ma ütlesin, juulis, eh, kus ma siis eeldan, et nõukogu tahaks teha väga selgeid avaldusi eh, selle kohta, mida on saavutanud riigisekretär Kerry lõuna pidasime koos äh, Andrus Rasmusseniga ähm, mina kohtun üsna tihti natos välis ja kaitseministritega ja mul on äh, regulaarsed äh, bilateraalsed kohtumised ähm, nato peasekretäri ja minu vahel ja meie meeskonnad kohtuvad samuti kuid see konkreetne teema mis lõunal oli jutuks oli siis afganistani tulevik ta tuletas meile meelde, milliseid edusamme on saavutatud, ähm, eriti taristuste ja turvalisuse tagamise osas paljudes Afganistani piirkondades ja tunnustati, kui oluline on koostöö meie vahel. ta viitas ka sellele, et äh, sõjaväeliste operatsioonide eest on läinud nüüd vastutus üle Afgaani jõududele ja äh, politseiüksustesse on tänaseks värvatud umbes kolmsada viiskümmend tuhat inimest. ta reastas ka NATO koolitusmissiooni peamised elemendid, mis käivitatakse viies koolituskeskuses pärast kahe tuhande neljateistkümnendat aastat. ja loomulikult härra Rasmussen rõhutas seda, kui oluline on selge raamistiku väljajoonistamine, mille alusel siis tegutseksid NATO ja kõik soovida, osaleda soovivad riigid. nõukogu kinnitas kindlameelselt meie pikaajalise Äh, panuse Afganistani suunal ja tuletasin nõukogule meelde, et ma olen käinud Kesk-Aasias hiljuti selleks, et rääkida nendega läbi mitte ainult Euroopa Liidu Kesk-Aasia suhetest, vaid ka sellest, milline on olnud meie lähenemine Afganistanile ja julgeolekudialoog, mis on täiesti uus asi, mis käivitus nüüd Kesk-Aasia riikidega tulevikus, äh, haarab ka Afganistani enda alla äh, siis osana praegu viie riigiga tehtavast kees koostööst. kutsusime külla ka Andres Piibalksi. on väga oluline nimelt, et me üheskoos mõtleksime Afganistani tuleviku peale ja mina äh, arenguministrite kohtumise juhina tahtsin viidata millelegi, mis on minu jaoks äh, väga selge veendumus, nimelt tuleb välja kujundada pikaajaline strateegia euroopa liidu tegevusele afganistanis pärast 2014. aastat 2014 ei ole kindlasti mingisugune imeline või maagiline aasta see on aasta kus tuleb edasi liikuda ja on oluline see et inimesed ei arvaks et me loobume öö, oma panusest pärast seda aastat kuid eh, jah edasiminek on olnud suur aga viimaste aegade sündmused on näidanud seda et nii mõndagi on veel vaja ära teha enne järgmise aasta valimisi eriti ja siis eh, järgnes natukene laiem arutelu lõunanaabruspoliitika osas komisjoni ja välisteenistuse ühine dokument praeguse olukorra ja tuleviku väljavaadete osas oli aluseks selleks aruteluks. Te kõik olete teadlikud sellest, kui suured on probleemid selles piirkonnas, millise mastaabi nad on võtnud ja ma olen veendunud, et me peame võtma endale pikaajalisi kohustusi selle piirkonnaga seoses Ehm, mitte ainult Euroopa Liiduna, ehm, aga peaasjalikult Euroopa Liiduna. on oluline ära tuua need valdkonnad, eh, kus me oleme edu saavutanud ja me tõime need välja ja nägime, et need on olnud just nimelt need piirkonnad, kus me oleme eh, kõige rohkem koostööd teinud kuid viitasin ka sellele, et paljudes riikides meie töö keskendub kodanikuühiskonna aitamisele, selliste asjade tagamisele, et näiteks naised äh, oleksid kuulda ühiskonnas, oleme üritanud aidata äh, tärkavaid ja veel hapraid institutsioone nendes riikides, kus seni ajalooliselt pole kodanikuühiskonda olnud, aga me oleme üritanud äh, siis ka kaasata neid väga-väga hapraid demokraatiaid selleks, et nad saaksid tugevamatele jalgadele Süüria on alati olnud meie arutelude keskmes viimasel ajal, nii nagu te, härra esimees, ütlesite. me üritame Genf kaks kohtumise siiski kokku kutsuda. Mm, äh, härra Vimont äh, on minu asemel kohtunud härra Ibrahimiga Egiptuses, me teeme iga päev tööd selle nimel, et see kohtumine leiaks aset, et see oleks äh, protsessi alguspunktiks äh, mis viiks üleminekuvalitsuseni, kellel on öö, täidesaatev võim. aga lisaks sellele tuleb pidevalt maadelda humanitaarprobleemiga, ma olen käinud Jordaanias ja Liibanonis, kohtusin seal pagulastega ja olin ise tunnistajaks sellele, et lühiajalist abi on praegu seal hädasti vaja ja komisjoni asepresidendina korraldasime koos presidendiga kohtumise äh, selleks, et me leiaksime lisa nelisada miljonit eurot, eh, mis on siis lisaks ÜRO üleskutsetele, aga sellest ei piisa. ja selle kohutusõja tulemused eh, ilmselt eh, panevad meid tulevikus mõtlema sellele, kuidas aidata ühe rahva ülesehitamist see, me oleme kindlad, et tohutult on vaja vahendeid restruktureerimiseks äh, ja selle toetuseks. lisaks sellele Belgradi-Pristina dialoog oli meie huviorbiidis. ma tahaksin mõlema poole peaministritele tunnustust avaldada, nad on äh, väga äh, oluliselt panustanud, ma olen üle saja tunni ise nendega istunud läbirääkimistel viiskümmend äh, inimest mõlemalt poolt, kakskümmend viis ühelt poolt, äh, kakskümmend viis teiselt poolt, on äh, kuu, neli kuud olnud minu ametkonna juures läbirääkimisi pidamas selleks, et jõuaksime me selleni, et olukord muutuks pöördumatult rahumeelseks juba ongi tulemusi näha teeblokaadid on kadunud politseijaamad on äh, eripolitseiüksused on kinni pandud ja nii edasi ja äh, belgradis käis äh, kosovo peaminister see on esimest korda ajaloos kus ta sai sinna rahulikult minna seal ringi käia nendel on omad üksused ka meie delegatsioonide juures, et nad saaksid igapäevaselt läbirääkimisi pidada, aga lisaks peaministrite kohtumisele on nüüd ka igapäevased kontaktid paigas. Nad on viidanud, et nad on kohtunud minuga kaksteist korda, aga nemad on omavahel vahepeal saanud kokku New Yorgis kolm korda ja käisid üheskoos visiidil Austrias alles hiljuti ja selle eest suur tänu muuseas Austria valitsusele. mina arvan, et see protsess tänaseks nüüd on pöördumatu aga äh, seda tuleb siiski veel toetada ja ma loodan, et Euroopa Ülemkogu homme langetab selgesõnalise otsuse nende soovituste põhjal, mille on teinud üldasjade nõukogu ja mis on kirjas meie protokollis. ma olen suur, äh, ma olen vägagi tänulik äh, selle toetuse ja kiituse eest, mis mulle on antud, aga ma olen alati öelnud, et see ei ole minu öö, öö, töö olnud, mis selle tulemuseni, tulemuse on toonud, vaid see, mille nemad on ära teinud ja neid tuleb tunnustada. meil on veel vaja teha väga palju. me kohtume kaheksandal juulil nendega uuesti selleks, et oma tööd jätkata, mina ei peatu enne, kui see töö on tehtud, aga teha on veel palju, tuleb tagada seda, et ka kohapeal seda tunnustataks, seda tööd ja et see võetaks vastu ja Euroopa Parlamendi toetus, ükskõik milline see on, oleks väga teretulnud mõlema osapoole poolt. see on oluline areng mitte ainult neile, vaid tervele piirkonnale. ma olen palunud välisministritel läbi kahepoolsete kontaktide seda toetust anda ja mul on väga hea meel, et minu üleskutset on kuulda võetud ja nagu ma ütlesin ja ma loodan siis, et ülemkogu homme äh, annab selgesõnalised öö, ähm, otsused. Eh, nii palju siis eh, Välisasjade Nõukogust. suur tänu selle ülevaate eest. meil on väga palju sõnasoove, ma teen ettepaneku, et kaks ja pool minutit saab iga eh, sõnavõtja ja siis pärast seda veel poolteist minutit küsimuste esitamiseks. nii et kõrge esindaja saaks ka häid vastuseid teile anda härra Salafranca, kaks ja pool minutit. Eh, suur tänu. ma tänan kõrget esindajat es, asepresidenti. jah, välisasjade nõukogus aruteluga seoses ma tahaksin mõningaid muresid teiega jagada. Need arvud, mida volinik Levanovski eile tutvustas kahe kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarve välisasjade osa. seal on ette näha olulisi muudatusi, kaksteist koma viis protsenti kahanemist on kavandatud. see on esimene uue mitmeaastase finantsraamistiku aasta kaks tuhat neliteist ja ma loodan, et komisjonide raportöörid MFF-i küsimuses saavad sellest probleemist üle koos variraportööridega ma juba jagasin oma muret eh, eelarvekomisjoni esimehega selle üle ja loodetavasti õnnestub eh, parlamendil ja nõukogul kokku leppida MFF-i osas ja lahendada lahtised küsimused. nüüd konkreetselt välisnõukogu juurde. mul on kolm küsimust. Te ütlesite, käisite neljandat korda Lähis-Idas äh, Eh, nüüd Juncker alustab viiendat visiiti Iisraeli täna ja läheb ka Jordaaniasse ja kohtub ka Palestiina omavalitsuse presidendiga. ma näen, et mingisuguseid konkreetseid järeldusi nõukogult ei tulnud selle kohta, Äh, nüüd mida te arvate, USA välja pakutud plaan, kas see on elujõudine ja kuidas saaks Euroopa Liit seda toetada, nüüd Süüria on järgmine, jah, Genf kaks loodame toimub õige peatselt, äh, hea, et enne septembrit, aga sada tuhat inimest on juba praeguseks hukkunud, kui palju veel võib hukkuda inimesi septembrikuuni? nüüd kaks küsimust seoses Genf kaks kohtumisega me äh, siin just arutasime proua Smithiga presidendivalimisi äh, Iraanis. mis te arvate, kas Iraan peaks ka olema kaasatud Genfi läbirääkimistesse ja mil määral? ja äh, Hezbollah arvamine nüüd Euroopa Liidu terroristlike organisatsioonide nimekirja, mida te sellest arvate ja Egiptuse kohta te rääkisite eh, meeleavaldustest, mis toimusid kolmekümnendal, milline mulje teile jäi? konstitutsioonikohtu otsused ja ilmaliku opositsiooni osalemine eh, valimisõiguse ümbertöötamisse, kommenteerige palun. ma tänan, proua Komes suur tänu, härra esimees, proua Ashton, tere tulemast. Äh, jah, ma kuulasin teie märkusi mitmeaastase finantsraamistiku kohta ja välisteenistusele ette nähtud osa kohta selles. minu esimene küsimus puudutab tegelikult Iisraeli, seda, et välisnõukogu, välisasjade nõukogu ei suutnud vastu võtta järeldusi Lähis-Ida rahuprotsessi kohta. nüüd eh, Iisraeli ja Euroopa press on öelnud, et teie olete selle vastu, et üksikasjalikult mm, käsitleda Iisraeli eh, asunduste ehitamist ja Palestiina hoonete eh, lammutamist läänekaldal ja pärast suurt lobitööd, mida Iisrael on teinud ja peaminister Tanjah on teinud, öelge palun, mul on jäänud vale mulje teie reageeringust. kui mitte, siis palun selgitage, miks, ma loodan siiski, et see ei ole nii. ja palun rääkige meile, miks meie vaikime Lähis-Ida rahuprotsessi koha pealt, ma nägin teie hiljutist avaldust Äh, välisminister Kerry ettepanekute kohta, te ütlesite, et te ei tea äh, veel selle kohta midagi öelda, aga meie endi seisukoht, meil ju on seisukoht, meil on alati olnud oma seisukoht ja seda peab ikka jälle kuulutama, ükskõik siis, mida ameeriklased teevad. meil sellele vaatamata on vaja koostööd teha, kindlasti oleks nii tõhusam. ja nüüd Süüria jah, eile oli seminar siin ja palju oli kohal süürlasi erineva värvindiga ja tõesti, tegemist on sellise kaudse sõjaga, mis seal toimub ja Iraan on üks sõjakaid osapooli selles sõjas. ja me arutasime proua Schmidtiga seda ja mina ütlesin, et kuidagi tuleb kaasata Iraan ka Genf kahte tuleb rääkida Iraaniga, Iraan on aktuaalne ka Afganistani suunal rääkisite oma murest Afganistani osas ja muidugi Venemaa on tähtis osapool, kes meile väljakutseid esitab ja meid šantažeerib. ning tahaksin Lääne-Saharast rääkida. minu fraktsioonis möödunud nädalavahetusel käis missioon Lääne-Saharas. ja see missioon ei olnuks võimalik kui ei toimuksid Marokos demokraatlikud reformid, mis on väga teretulnud, aga me tegime avalduse eh, suurte julgeolekumeetmete kohta, eh, seal nõutakse enesemääramist ja see, mis toimub, eh, president Butafika kadumine, ma arvan, et siin on ruumi rohkem osaleda ja läbi rääkida rahumeelse lahenduse asjus. on lausa kohutav, et Euroopa Liidu liikmesriigid blokeerisid ÜRO Julgeolekunõukogu, et anda Minusole inimõiguste mandaat. küsimus on selge, nüüd härra Katšin, palun. suur tänu esimees proua Ashton ALDE fraktsiooni nimel ma tahaksin kutsuda teid veel kord üles, palun tagage tasakaalustatud ja kõikehõlmav lähenemisviis Süüria küsimusele liikmesriikide vahel. me ei saa lihtsalt tegevuseta olla, kui kümned tuhanded inimelud kaovad, hävivad ja kogu piirkond on jälle vägivalla küüsi langemas ja usu kogukondade vahelisse konflikti langemas. kõige suuremad kohutavad hirmuteod tavaliselt toimuvad siis, kui on suvepuhkused. arvatakse, et keegi ei ole oma töökohal, et reageerida ja ära hoida inimõiguste kuritarvitamine. juulikuus kaheksateist aastat tagasi toimus Srebrenica veretöö. üle miljoni on nüüd Süüria pagulasi, lapsed surevad pagulaslaagrites, sest neil ei ole ravimeid Euroopa Liidul on vaja anda relvad mõõdukatele jõududele, kes võitlevad diktatuuri vastu, sest diktatuur ei tagane oma mm, välistest positsioonidest. kuidas reageerida sellele pakilisele küsimusele? minu teine küsimus puudutab Türgit jah, me peame hukka mõistma selle, kuidas peaminister Erdogan eh, rahumeelsetele protestidele vägivallaga reageeris, aga nüüd on vaja anda ka teile väljavaated läbirääkimistel liitumiseks. see on väga tähtis, see on meie huvides, tähtis on Türgi rahvas teaks, et Euroopa Liit seisab avatud ühiskonna eest ja demokraatia eest mitte ainult põhimõtetes, vaid ka tegudes mis sest, et see paneb ohtu meie suhted strateegilise liitlase Türgiga Eh, mida teie ja Füüle, volinik Füüle nüüd ette võtavad, võttes arvesse hiljutisi arenguid Türgis ja Serbia raportöörina ma tahan kiita teid selle väga raske ja vahendustöö eest, mida te olete teinud Belgradi ja Pristina dialoogis, te olete ära teinud suurema suurepärase töö ja samuti Serbia ja Kosovo peaministrid on suurepärase töö ära teinud, nad jagavad poliitilist perspektiivi. nii et toetame seda, et läbirääkimised algavad Serbia liitumise üle, aga kas on ka positiivset edasiliikumist telekommunikatsiooni ja energeetika küsimustes? ma tean, et eh, Pierre Vimont üritab parima teha siin, aga me arvame, et tähtis on otsused äh, langetada juba peatselt, täna-homme yes,. suur tänu. tere tulemast, proua Ashton ja mm, härra Vimont, tere tulemastki teile. Äh, Süüria ja Egiptus, kõigepealt Süüria. on hea uudis, et meil on nüüd kontseptsioon olemas. mul on kaks märkust selle kohta. mida saab ära teha selleks, et Genf kaks tõesti teoks saaks? ja kuidas me töötame koos Saudi Araabiaga, Katariga, teades, et Kataris on nüüd uus liider. Mm, ma, see on peatähtis, ta peaks olema meie leeris ja mida me teeme siis, mida meie esitame oma leeriga arutamiseks ja teiseks, mida me teeme Süüria sees vabastatud piirkondades, peale selle, et anname humanitaarabi seal? on peatähtis, et me rohkem ära teeksime põhjaosas ja kurdi piirkondades selleks, et tagada, et normaalne elu saaks jälle eh, seal toimuda, mitte ainult humanitaarabi anda seal ja USA-l on viiskümmend inimest koha peal, meil on seal üks inimene, see on muidugi juba samm edasi, aga siiski mitte piisav. ja teine puudutab Egiptust. Eh, härra Brock ka ütles ja minagi olen mures, eh, nüüd on asja arutatud nädalaid ja Ahmed Maher, üks noorsooliider, eh, on kannatanud. me sekkusime tollal. see, et taga kiusatakse noori liidreid, ei ole tark ja see näitab ka, et selles riigis õigusemõistmine on täiesti meelevaldne ja jõuetuse tekitab. see toob jälle noored tänavale. ma ei ütle, et meil oleks vaja uut revolutsiooni, aga ma kardan, et tekib vägivald ja tõesti on vaja, nad on üles kutsunud mitte vägivaldsetele meeleavutulustele, nad lausa koolitavad äh, selles vallas, aga äh, jälle äh, kui meie saadaksime omad esindajad sinna koha peale jälgima neid meeleavaldusi, siis sellega me saame tagada, et noori, noortele ei panda pärast vastutust vägivalla eest, mis nendelt tegelikult ei tulene ja tähtis on Mursile ka teada anda, et ta peab sellise selektiivse õiguse mõistmise lõpetama ja vabaduse jalge alla tallamine, see ei ole vastuvõetav. on vaja äh, suhelda opositsiooniga tal, meil ei ole äh, rahvusliku ühemeelsuse valitsust veel seal võimul, aga me oleme selle loomisele üles kutsunud juba pikka aega uh,. ma tänan proua kõrge esindaja, baroness Ashton, kõigepealt ma tahan teid kiita selle läbimurde eest, mis Pristina-Belgradi dialoogis on saavutatud. jah, kui Lähis-Ida protsessis ka rahu vallas õnnestuks midagi sellist saavutada, siis oleks tõeline pärand teilt tulevastele põlgedele ja kindlasti Araabia rahualgatus on veel üks väga tähtis projekt. nüüd Vilniuse kohta Te nimetasite Armeeniat, Gruusiat ja Moldovat ja vabakaubanduslepinguid nendega. Eh, jah, aga karta on, et Ukraina ei allkirjasta seda lepingut millise signaali see siis saadab, kui kolm riik äh, allkirjastavad ja Ukraina mitte? milline signaal on see idapartneritele teistele ja ASEANist te rääkisite Brunei tippkohtumine mina olen Taiwan'i sõpruskonna esimees. Äh, Taiwan on praegu suure surve all äh, ja need pinged Filipiinidega hiljutiste arengute üle, samuti Hiina, Jaapani territoriaalsed Eh, probleemid. tähtis on, et Taiwan'i ASEAN ei unustataks, sest paljud meie riigid praegu Taiwan'iga sõlmivad kahepoolseid lepinguid. hea oleks, kui Taiwan ka Euroopa Liiduga lepingu sõlmiks selleks, et kaubandus, vabakaubandus eh, suureneks ja et nad seal ei kaupleks ainult Hiinaga, kellega nad on rohkem ja rohkem majanduslikult seotud. nüüd Egiptuses eh, ülemkohus rääkis Euroopa Liidu rahast, mis Egiptusesse tuleb ja üsna hukkamõistvalt suhtus sellesse nüüd Genf kaks. Ehm, ma kardan, et praegu selles kodusõjas ehm, diktatuur jääb nagu järk-järgult peale, miks me rohkem top-, ei anna toetust siis vastasjõududele ja Iraan kindlasti on vaja ka rohkem kaasata Süüriaga seonduvasse ja Hezbollah terroristide nimekirja, kas siin on mingit edasiliikumist olnud? jah, raha kogutakse selleks äh, eh, Saksamaal, et Hezbollah'd toetada. kuidas sellesse suhtuda? Uh, uh, suur tänu nende kõikehõlmavate küsimuste eest härra Salafranca, kõigepealt kaksteist koma viis protsenti eelarves, jah, see muidugi on teistsugune lähenemisviis siis, mis meil tuleb võtta, kuhu meie arenguabi suunatakse peame selle peale mõtlema, aga samas ka osa riike muutuvad rikkamaks ja ei vaja nii palju meie arenguabi kui varem, aga jah, see seondub meie laiemate aruteludega rahaliste vahendite üle me peame vaatama, kuhu me siis lõpuks välja jõuame pärast seda, kui need läbirääkimised on ära peetud. jah, tegelikult mitte neljas käik, külaskäik ei olnud see Lähis-Idas, vaid kolmeteistkümnes, aga neljas Gazasse küll. Gaza sektoris käisin neljandat korda ja nüüd see ettepanek, mille me teeme, kas see on ka elujõuline, me ei tea veel seda, meil on olemas elemendid, mida tuleb käsitleda, kõik teavad neid, me võime neid ikka jälle korrata. aga küsimus on nüüd selles mida ameeriklased saavad ära teha selleks, et julgustada mõlemat osapoolt, et läbirääkimised saaksid alata? ja siin on meil väga tähtis roll etendada poliitiliselt, meie seisukoht on ju väga selge, ja ka majanduslikult, sest meie oleme kõige suuremad tootajad Palestiina rahvale. ja väga palju on võimalik veel ära teha, mitte ainult toetust jätkates, vaid kui olukord paraneb, eh, me peame toetuse eh, otsesemalt suunama äritegevusele, äriühingutele, et nad saaksid läänekaldal tegutseda. nüüd Genfi läbirääkimised, kas kaasata sinna ka Iraan? kui ma kohtusin eh, sealse teiste äh, riikide esindajatega me arutasime seda, aga Iraan ei ole olnud Genf kaks protsessi kaasatud ja ma kardan ka, et teda sinna pealäbirääkimisse kaasata nüüd ei toimi. aga samas mingil ajahetkel tuleb nad kindlasti kaasata mingis vormis, sest nad ju ka on osalised selles. Ibrahimi Oen Äh, peavad välja mõtlema, kellega nad läbirääkimisi peavad. on üks opositsioonirühm, mis koostööd teeb, nendega peab suheldama ja äh, ka teise poole esindajad kindlasti tulevad ja vaatame, mida annab ära teha, et tagada, et ükskõik, mis suunas siis asjad edasi arenevad, tähtis on, et oleks toetus kõigi nende poolt, kes on huvilistes konfliktis või kes toetavad konflikti osalisi praegu. see on väga raske ülesanne, aga samas väga tähtis ülesanne. jah, ja siin viidatakse paljudele gruppidele ja riikidele, kes mingil ajahetkel peavad hakkama mõistma, et protsess on olemas ja viib suunas, mida neil tuleb aktsepteerida ja sellest sõltub eh, riigi tulevik. Eh, Hezbollah. jah, ma olen selle küsimuse Välisasjade Nõukogus korduvalt tõstatanud ja nüüd olen saatnud ka töörühma arutada, aga sellise otsuse panna nimekirja Hezbollah saab teha ainult ühehäälselt eh, ja ma ei ütle, et me ei mõistaks seda suurt muret, mis meil praegu sellega on, aga eriti kui asi puudutab Liibanoni, siis eh, kui eh, võrd äkki see tekitab väga negatiivse, osutub negatiivseks teguriks Liibanoniga seoses, aga me tegeleme selle teemaga edasi. ja me eh, läheme UNFIL-i Iisraeli ja Liibanoni vahelisi relvajõudusid külastama ja ma olen ka It Itaalia kindraliga, kes seal väeüksusi juhib, seda teemat arutanud. me tõesti toetame väga seda, mida nad seal kohapeal teevad, aga olukord ei ole sugugi lihtne. nüüd Egiptus ja meeleavaldused, jah, ma tulen selle teema juurde veel tagasi ma olin väga-väga mures, kui ma Egiptusest möödunud nädalal lahkusin. ma kohtusin peasekretäriga, opositsioonirühmadega, opositsiooniliidritega ja teistegagi, presidendiga kohtusin ja tema meeskonnaga rääkisin väga,. väga-väga pikad olid meie kohtumised ja ma olen mures, mis võib veel juhtuda. ma arvan, et rahumeelsetele demonst-, demonstratsioonidele üleskutse peab olema selgesõnaline, me kordame seda ikka ja jälle aga me kõik teame, et see ei ole kõikide huvides tagada, et need meeleavaldused jääksid rahumeelseks. nii et väga raske on see olukord, on vaja seda väga tähelepanelikult jälgida, ilma et me oma inimesi ohtu seaksime. ja äh, tõesti, need hääled mis kutsuvad äh, üles vägivallale, kasvavad, aga samas ka nende hääled tugevnevad, kes otsivad lahendusi. demokraatia äh, ei ole, tähenda, et tullakse võimule, tähtis on, mis selle võimuga peale hakata. aga peab siis olema paigas ka kõik äh, asjad, et inimesed tõesti näevad, elu hakkab muutuma, et protsess on käivitanud. demokraatia tähendab, et kõigi häält kuulda võetakse kodanikuühiskonna algatused kaasamaks kõiki kogu riigis on olulised, aga tõesti, ma olen mures. ma ei varja seda, ma olen mures, mis võib juhtuda ja me oleme juba hakanud mõtlema selle peale, et mida me teeme mitte ainult kolmekümnendal, vaid ka pärast ja sedagi me arutasime nädalavahetusel eh, Pärsia lahe koostöönõukogus ja ka kahepoolsetel selle piirkonna riikidega rääkisime sellest ja need arutelud jätkuvad kõigiga Egiptuses. proua Komes, ei, meil ei nurjunud see järelduste vastuvõtmine ja ma ei ole mures selle pärast, mida Iisraeli meedia räägib. ma olen ammu unu, juba sellele käega löönud, mida nemad räägivad, aga tõde on järgmine ja ütlesin ka nõukogus väga tähtis on, et kui on väljavaade olemas ja ma olin üsna julgustatud Ramallas ja Jeruusalemmas kohtumiste tagajärjel, et võib-olla tõesti meil on võimalik edasi liikuda, meil on vaja toetada seda protsessi, toetada kõike seda, mis on meie seisukohad. ma ei pea seda alati üle kordama, me seisame nende põhimõtete eest, mis meie põhimõtted on, midagi ei ole muutunud keegi ei ütle, et ma oleksin oma seisukohta asunduste koha pealt muutnud, ei sugugi nad on illegaalsed, nende ehitamine peab peatuma, meil on vaja lahendust, mis tagab meile kestva rahu Lähis-Idas. ma olen mures nende asjade pärast, mis toimuvad ja ma olen selgelt öelnud välja Iisraelile ja nendele, kes on juhi positsioonidel mitte ainult Jeruusalemmas, vaid ka läänekaldal liidrid, et on väga tähtis, et me nüüd edasi liiguksime ja minul on ilmselge see, et välisminister Kerry on kohe alguses oma ametiajas öelnud, et see saab olema väga tähtis teema talle, ta pühendab sellele oma energia, tal on suurepärane taust selleks, tal on palju toetajaid ja teda ka usutakse. nii et võib-olla tema tõesti suudab lähinädalatel välja pakkuda midagi, mis jälle käivitab läbirääkimised ja täht-, tähtis on, ta ütles ka mulle, et Euroopa Liit oleks kaasatud sellesse protsessi, me oleme seal väga tähtsad ja me tahame selles osaleda. ma lubasin talle toetust ja nõukogu ütles sedasama. väga palju on arutatud, et teeme seda, teist ja kolmandat, aga lõppkokkuvõttes me otsustasime, et kõige õigem praegu on teha seda, mida mina tegin, öelda, et me toetame Kerri jõupingutusi ja tuleme selle juurde tagasi juulikuus. ja ma ütlesin talle ka, et me toetame kogu seda tööd, mis eh, me oleme teinud, ütlesin seda Iisraeli peaministrile ja Palestiina omavalitsuse presidendile ja Palestiina rahvale. meedia võib kirjutada mida iganes, siin ei ole midagi üllatavat. nüüd Süüria. Iraani kaasamine ja Afganistani kohta jah, öeldi väga õigesti, me oleme Iraanil ikka öelnud, et et Afganistaniga võrreldes on siin ühesuguseid küsimusi, mis tuleb lahendada. ja Iraani kaasamine, jah, siin on erinevaid seisukohti. tähtis on, et kui on tubli edasiliikumine, kui kõik leiavad, et neil on kohustusi selles protsessis, siis see protsess tõesti toob äh, Süüria rahvale ja riigile äh, tulevikku. tähtis on, et seda toetataks nüüd Lääne-Sahara, jah, ma tean, teil oli huvitav külaskäik sinna, mida me oleme alati teinud, me oleme üritanud ÜRO-d toetada selles tihtipeale äh, raskes olukorras kompromisside otsimine, et asjad toimiksid. jah, Ban Ki-mooni on vaja toetada võimalikult palju ja julgeolekunõukogu eesistujat toetada meie peamine tegevusalus on tõesti toetada ÜRO-d seal, mõnikord me oleme liidrid, mõnikord me seisame kõrval, nüüd me seisime ÜRO kõrval lahenduse leidmisel ja teeme seda jätkuvalt ka edasi. härra Katši, ma tänan teid teie märkuste eest selle kohta, mida me oleme Serbias teinud. tulen selle juurde tagasi, aga Süüria jah, tasakaalus ja kõikehõlmav lähenemisviis Süüriale nõukogu äh, kulutas kaksteist tundi äh, mõtlemaks selle üle, et mida me peame tegema, et tõesti see kõikehõlmav ja tasakaalustatud lähenemist saavutada. esimene asi äh, on vaja poliitilise protsessi kaudu lahendus leida ja mida rutem see, me alustame seda, seda kiiremini peatub võitlus seal. siin on erinevad viisid, kuidas tegutseda mõned leiavad, et parem on näidata üles toetust opositsioonile, teha seda väga nähtavalt, anda neile relvi. teised jälle leiavad, et see ainult eskaleerib vägivalda, sest teised hakkavad sedasama tegema. on väga-väga raske teada ette üks asi, mida me teame, et lõppkokkuvõttes meil on vaja poliitiline protsess käivitada ja eh, kestva rahu lahendus saavutada. kõik minu jõupingutused on sellele suunatud. liikmesriigid võts-, langetasid otsuse pärast väga pikka arutelu, nad tahtsid eh, võimalust relvi tarnida. jah, nüüd nad saavad seda teha, kui nad seda tahavad Äh, see ei olnud käesoleva nädala arutelude objekt nõukogus, aga tähtis on, et kõik oleksid ühel meelel. ma tean, et teiegi olete ühel meelel ja tähtis on nüüd kiiresti töötada poliitilise protsessi nimel. ma olen äh, jah nõus, ei ole märke selle kohta, et see kiiresti juhtub, aga see peab juhtuma ja selleks on vaja jõudu pingutada aga meil on üks koma kaks miljardit eurot juba Euroopa Liidus ja liikmesriikides humanitaarabiks olnud eraldatud Süüriale ja vaatame, mida annab veel ära teha, aga küsimus on väga keeruline. nagu ma ütlesin, on vaja ühtselt survet avaldada selle nimel, et poliitiline protsess algaks. Türgi, jah Ehm, ma olen alati rääkinud isolatsiooni ja kaasamise ehm, vahekorrast ja on vaja kaasata, leian mina, ja mitte isoleerida. aga selleks peab olema, kaasamisel peab olema eesmärk ja tähtis on, et me saadaksime samas ehm, tugevaid sõnumeid Türgile, ütleksime selgelt välja, mille poolt meie oleme ja samas peab olema ka selge, et Türgi rahvas peab nägema, et me tahame neid kaasata ja et see teekond Euroopa Liit tõttu on garanteeritud Türgile. nii et minu isiklik seisukoht on, et Türgi eh, saab Euroopa Liidu liikmeks ühel päeval, see on minu isiklik seisukoht, ma tean, et kõik ei jaga seda, aga ma arvan, et see on väga hea Türgi rahvale. Ah, aga nüüd jah, eh, energeetika ja telekom ja Serbia ma võin teile anda telefoninumbri üks kolm viis, see on Serbia piirkonna kood, sellega helistada aga jah, telekomiga oleme me peaaegu ühele poole jõudnud. see on päris keeruline teema, kui on tegemist üksusega, mida äh, riigi näiteks Kosovot ei toetata, et siis kuidas telekomis talitada, aga energiagi vallas me oleme tublisti edasi liikunud. kõik aga e, sujub, edeneb hästi, mis sest, et see kõik on keeruline olnud. nüüd järgmine küsimus veel kord Süüria ja kuivõrd tähtis on toetada opositsiooni. jah, me teeme tihedat koostööd. meil on missioonil inimesed seal EKOst ja teistest peadirektoraatidest koha peal Äh, ja mis Pärsia lahe koostöönõukogu. Äh, jah, äh, arutelud toimuvad laupäeval ja pühapäeval veel enne, kui ma Bruneisse lähen. Bahreinis on meil arutelud ja Egiptus. kohtusin presidendiga väga pikka aega, rääkisin temaga kodanikuühiskonna tähtsusest, inimõiguste järgimise tähtsusest. jah, suhted opositsioonijõududega ja öö, riigi huvides on väga tähelepanelikult nüüd vaadata, mis toimub lähi päevadel kohtusin valitsusjuhtidega, ütlesin, et valimised ise ei ole demokraatia, see, kui valitakse keegi ametisse, on ainult üks osa sellest. ja valitsusjuhiga oli meil väga hea arutelu nendel teemadel. aga nagu ma ütlesin, meie kõigi liikmesriikide meeskonnad äh, on kohal ja me ei pane neid ohtu mitte mingil juhul, aga vaatame, mis toimub Egiptuses äh, nüüd lähipäevadel ja tähtis on, et kõik kuulatakse ära ja kõik need hääled oleksid rahulikud. nii et ma loodan, et nii läheb. aga valitsus peab nüüd otsustama, mida ta ette võtab sellega, mida inimesed ütlevad, kuidas ta reageerib. nii palju toimub praegu. härra Tänok. Ukraina, jah, aitäh et selle küsimuse esitasite ja Serbia, jah, kena, kui sama, mis Serbia suunal on toimunud, toimus ka Lähis-Ida kontekstis, aga ma usun, et väga palju annab veel ära teha nüüd. jah, Serbia-Kosovo küsimus näitas, et meil õnnestub palju korda saata. ja Somaalia on ju veel, veel üks hea näide. meil niivõrd palju on käsil meie naabruskonnas ja vaatame, mida annab veel rohkem ära teha üheskoos, sest üksinda meil ei ole edu. Ukraina, jah. Teil on täiesti õigus, millise signaali see saadab, kui me allkirja ei saa, aga samas peame ka selgelt ütlema, et me tahame eh, sõlmida lepingut, aga samas nemad peavad oma töö ära tegema ja eh, see ei tähenda seda, kuivõrd tähtis on üks või teine üksikisik, vaid selektiivne õigusemõistmine, mis ei ole vastuvõetav ja kohtusüsteemi reform on väga oluline, nemad teavad väga hästi, mis neil tuleb ära teha meil oli hea kohtumine peaministriga esmaspäeva õhtul pärast välisasjade nõukogu kohtusin temaga ja ütlesin need asjad väga selgelt välja ja ma tõesti nüüd loodan, et nad teevad omapoolse töö ära ja Taiwan'i kohta, mida te ütlesite, jah, ma mõtlen selle peale, kuidas selle teemaga edasi minna, nagu te teate, me oleme väga äh, huvitatud ASEANist ja kaubandusest laiemalt. nüüd võin siin paar märkust tuua. kontrollikoda, kontrollikoda, jah, ma tahan, et nende aruanded oleks head ja ma olen nende, suures osas nende aruannetega nõus, aga ma olin väga pettunud, et kui meie panime teele omapoolsed äh, Mm, väga põhjalikud kommentaarid nende eelnõudele, siis neid meie kommentaare ei arvestatud ja neliteist, viisteist rubriiki olid negatiivsed seal raportis aga suurem osa oli positiivne. jah, kaks tuhat seitsest peale on olnud asju, mida saanuks paremini teha ja selleks meil Kontrollikoda ongi, et ütleb, kust asja, äh, ajamist parandada. ja veel üks asi väga palju on meedias igasugust kajastust ja räägitakse miljarditest eurotest, komisjoni rahast, mida on kasutatud, aga tegelikult ainult me kasutasime ära nelikümmend miljonit, üheksasada kuuskümmend jäi kasutamata ja see raha, mille me kasutasime selleks, et naisi toetada, et nad ID-kaardi saaksid, et saaksid tervishoiuteenust kasutada, toetame kodanikuühiskonda, aitame noori saada jälle töökohti ja koolitust, väljaõpet, kõik need projektid on väga tähtsad. selle peale oleme raha kasutanud ja rakkerühma eraldatud raha ootab praegu IMF-i otsuseid. nii et me äh, ei saa öelda, et me oleme samadel seisukohtadel kontrollikojaga, aga jah, neil on õigus loomulikult kritiseerida meid alati. mis siis Saifi? suur tänu, proua Saifi, palun. suur tänu, härra esimees, proua kõrge esindaja. minu küsimus puudutab samuti kontrollikoja raportit Egiptuse kohta. Te natukene sellest juba ka rääkisite miks ma küsin, sellepärast et see pealkiri, nagu te ütlesite, üldiselt on negatiivne, e, abi on küll palju antud, kuid mitte väga tõhusalt. ja ma mõistan väga hästi seda, et te olete üritanud vastata, aga siiski kõige olulisem on see, et äh, heidetakse ette seda, et läbipaistvust on vähe, inimõigustest ei peeta kinni ja naiste õiguseid ei ole tagatud. kas te arvate, et need märkused võiksid puudutada ka teisi piirkonna riike ja üldisemalt see äh, enam enama eest, see on olnud äh, meie poliitika peamine hoob, kuidas see võiks olla tulevikus tõhusam? teine küsimus, te rääkisite kahekümne neljandal juunil toimuvast Pärsia, vabandust, kolmekümnendal juunil toimuvast Pärsia mm, lahe koostöönõukogu kohtumisest, mis on seal päevakorras ja mis on prioriteedid? järgmine kõneleja. suur tänu, Lady Ashton prioriteete on palju, kuid mina tahtsin rääkida ühest küsimusest, mis minu meelest on meie jaoks prioriteet järgnevatel päevadel. nimelt demokraatlik üleminekuprotsess Tuneesias. nagu te teate, põhiseaduse eelnõu on valmis ja nüüd tuleb kodanikuühiskonna ja asutava kogu osas, põhiseaduskogu osas läbi viia muutused Te olete nõus ilmselt sellega, et kui Tuneesias asjad äh, päädivad positiivselt, võiks see olla positiivseks eeskujuks tervele piirkonnale, aga põhiseaduse eelnõu küll äh, hea alguspunkt äh, peab siiski läbima revisjoni, sest praegusel kujul see ei vasta meie nõuetele ega ka kodanikuühiskonna meelest ei ole see piisav. meediavõim on piiratud, proportsionaalsuse põhimõte on vildakas Äh, valitud president peab olema moslem, äh, kohtu äh, peatükk on segane, garantiisid ei ole antud, kohtu ülemkodade osas ja te ütlesite täiesti õigesti, et president ja peaminister võivad äh, Äh, kui tekivad konfliktid nende vahel, äh, kaasa tuua tõsised äh, probleemid, nii et järgnevatel tundidel, kas me ei peaks survet suurendama selleks, et neid asju muuta, see tuleb ära teha praegu, sellepärast et otsused langetatakse ju järgmistel nädalatel, kui me jääme ootama, jääme võib-olla rongist maha. härra Pöttering, suur tänu, kõrge austaja, meie kõrge esindaja Äh, härra Brock äh, juba rääkis äh, Adenaueri sihtasutuse vastu suunatud rünnakutes Kairos ja viitas sellele, et õigusriigi põhimõttest nagu Egiptuses ei saagi rääkida, ma paluksin, et te keskenduksite sellele valitsus on öelnud, et nendel ei ole kohtusüsteemi üle mitte mingisugust mõjuvõimu, aga kohtusüsteem ütles, et tuleks välja anda rahvusvahelised vahistamisorderid, mis tähendab seda, käsud, mis tähendab seda, et need inimesed, kes on nüüd süüdi mõistetud, neid on umbes nelikümmend, ei saakski maailmas kuskil enam ringi liikuda, siia kuuluvad ainult, sinna ei kuulu mitte ainult Konrad Adenaueri sihtasutuse töötajad, vaid ka üsna mitu ameeriklast on nende seas kirjas ja riiklik demokraatlik instituut Ameerikas, nende endine president äh, Albright äh, ja äh, sena-, senaator McCain on samuti nimekirjas, nii et ma arvan, et asi tuleks hoida silma peal sellel asjal, et neid rahvusvahelisi vahistamiskäske välja ei antaks, sellepärast et see tähendaks meie inimeste jaoks vägagi negatiivset arengut ja viimane küsimus on, vaadake, kuidas vabaühenduse seadusandluse võetakse vastu üldse, mitte ainult Egiptuses, vaid üle terve maailma, Ecuadoris ka muuseas on uus seadusandlus vastu võetud, millega piiratakse vabaühenduste võimalusi ja mis nende tegevuspädevust kindlasti piirab, täpselt sama lugu Venemaal. Venemaa vaba, vabaühendused, valitsus, valitsusvälised organisatsioonid peavad välja tooma kõik oma kontaktid välisvabaühendustega, kui neil selliseid peaks olema ja see on minu meelest oht välisvabakondadele ja ma paluksin, et te hoiaksite silma peal, kuidas need äh, asjad arenevad, suur tänu. Äh, proua Šaake. suur tänu, kõrge esindaja, ma tahtsin selgitusi selle kohta, mida te ütlesite selle ühe miljardi euro kohta, mille Kontrollikoda on kuulutanud äh, rahaks, äh, mida on ebatõhusalt kasutatud, te ütlesite, et meie oleme kulutanud ainult nelikümmend miljonit sellest miljardist, mida nad väidavad, ega see ei saa ometigi olla tõsi. ma eeldan, et te räägite praegusest rahast, mis Äh, on planeeritud, aga Kontrollikoda räägib äh, vahenditest äh, perioodil kaks tuhat seitse, kaks tuhat kaksteist. nii et see on natukene kummaline. ma tahaksin täisselgitusi selle kohta teilt ja volinik Füülelt, sellepärast et see asi jõuab ajalehtedesse ja me ei taha, et sellised lood ajalehtedes oleks me tahame olla täielikud, täielikult vastutuskohus-, vastutuslikud kodanike ees äh, kriisi ajal kasutavate vahendite osas ja sellised süüdistused kontrollikojast on väga tõsised ja selgitusi on vaja ja siis te ütlesite et tegude järgi peab inimesi hindama mitte sõnade järgi ja seal on täiesti õigus nüüd teie hiljutine avaldus üheksandal juunil pärast kohtumist egiptuse välisministriga lugesin seda ja ja te rääkisite enam enama eest seda et see on tingimuslik läbipaistvus vastutuskohustus inimõigused ja kodanikuühiskond tuleb kõik Eh, tingimusteks seada, aga selles avalduses pole mitte midagi selle kohta öeldud. see on ka kummaline, kellele see avaldus on siis suunatud? keda see üldse peaks nagu liigutama, see avaldus ja miks neid sõnu ei peegeldata siis ka selles ühisavalduses? mida ju enamus liikmesriike ometigi toetab eh, ja meie siin parlamendis toetame ja mida eh, mis peab jõudma nii e-, Egiptuse rahvani kui ka valitsuseni. Teie aeg on läbi, ütleb äh, härra Brock. ja räägib ilma mikrofonita, annab sõna järgmisele kõnelejale, kes on proua Lohpiiler. suur tänu, härra esimees, kõrge esindaja, tulen kahe asja öö, juurde, te rääkisite välisasja nõukogus kliimapoliitikast ja kliima soojenemisest, see loomulikult mõjutab rahvastike liikumisi maailmas ja minu meelest ei ole välja arendatud mitte mingisugust kõikehõlmavat lähenemist äh, kliimapagulaste osas ja teie pressiteates ei ole ka sellele probleemile kuidagi viidatud, nii et võib-olla te ütleksite, miks see nii on. teiseks rääkisite Pakistanist ja Jeemenist. mõlemas riigis kasutatakse relvastatud mehitamata lennukeid ehk droone ja see on viinud väga paljude tsiviilisikute hukkumiseni. meil oli hiljuti Euroopa Parlamendis ÜRO eriraportööriga kohtuväliste tapmiste kohta kuulamine ja sealt tuli selgelt välja see, et meie positsioon peab olema selgesõnaline, me peaksime sellised kohtuvälised tapmised hukka mõistma. ma tahaksin teada, et kas see oli osa arutelust äh, Eh, loen siit, et tulemas on poliitiline dialoog eh, terrorismivastasest võitlusest ehm, Pakistanis, kas te seal kavatsete sellest rääkida, minu meelest on meil vaja Euroopa Liidul ühtset poliitikat sellises küsimuses, mis räägiks ka rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumisjuhtumitest. suur tänu. härra Kirillov proua Ashton, mina olen Euronesti asepresident ja tahaksin teile tunnustust avaldada selle eest, et te olete seadnud väga selgeks prioriteediks idapartnerluse Vilniuse tippkohtumise, mis on ukse ees. ja ma viitaksin sellele, et käes on äh, määrav ajahetk ma arvan, et on täiesti võimalik, et äh, idapartnerlusriikide äh, peaministrid kahekümne teisel juulil ähm, teiega nõustuvad. Te rääkisite sellest, et selle tippkohtumise osas peaksid kõik tundma omanditunnet. see on täiesti õige, et need peaministrid ei võtaks äh, siis äh, sellist suhtumist, et keegi surub neile väärtuseid peale. mis aga praegu on minu jaoks murettekitav on see, et minu meelest me ei pööra piisavalt tähelepanu külmutatud ja unustatud konfliktidele Osseetias ja mm, Transnistrias ja lisaks sellele veel äh, Mägi-Karabahhia, äh, kus on ka üllatuslikult väga palju murettekitavat kuulda olnud viimasel ajal mina arvan, et selleks, et meie mõju suureneks, peaksime me nendele teemadele ka rohkem tähelepanu pöörama, see, tegemist on meie lähinaabruspiirkonnaga, äh, Euroopa Liidu äh, territooriumiga piirnev piirkond äh, ja me peaksime oma mõjuvõimu nendes riikides suurendama. härra Kukan, suur tänu, härra esimees, proua Ashton, alati hea meel teid siin näha. kaks küsimust, Belgradi-Pristina dialoog, te Äh, rääkisite väga positiivselt kahe peaministri tegutsemisest aga tegelikult objektiivselt rääkides peaks hoopis teid isiklikult äh, selle eest kiitma sellepärast et teie roll kogu selles protsessis on olnud instrumentaalse tähtsusega algusest peale tänase päevani välja. nii et kui nüüd midagi peaks juhtuma, mis peaks takistama seda protsessi ja jumal hoidku selle hoopis radadelt rajalt maha äh, ajama, siis äh, mina võtaksin seda küll väga isiklikult, kui ma oleksin teie. ja teine küsimus on, kas te mõtlete ka kaugemale sellest protsessist? praegu me räägime ju kahe partneri vaheliste suhete normaliseerumisest, aga sellega seoses tekib tohutu poliitiline energia. Äh, kas on olnud mõtteid ka selle kohta, mis sellest energiast võiks tõusta edasi, kas dialoog jätkub selleks, et Kosovo küsimus lõpetus, lõpuks lahendada? ja nüüd Alma Albaania üldvalimised Tiranas toimusid sellel nädalavahetusel. tegemist oli lakmustestiga Albaania rahva poliitilise küpsuse kohta ja nende poliitilise eliidi osas eriti. tundub, et see lakmustest annab häid tulemusi, välja arvatud üks traagiline õnnetus, mis valimispäeval aset leidis ja esimesed sammud, mille poliitilised äh, juhid, liidrid on astunud äh, seal Tiranas pärast neid valimisi, on olnud suhteliselt õiges suunas, nii et äh, loota on, et Albaaniast koorub veel Balkanis üks tugev riik. järgmine kõneleja, suur tänu, palun, Ashton minu küsimus puudutab Türgit. ma toetan seda mõtet, et äh, Türgit tuleb äh, toetada Euroopa Liidu suunal. aga minu küsimus puudutab inimõiguste olukorda ja ühte konkreetset vaidlust Bulgaaria ja Türgi vahel. ma räägin siis täpsemalt äh, nende äh, pagulaste äh, varalisi õiguseid, kes põgenesid, äh, kes põgenesid üle Türgi piiri Bulgaariasse. juba parlament on mitu resolutsiooni kahe tuhande kaheksandast aastast võtnud selles osas vastu, kas midagi on nagu toimumas? teine küsimus puudutab Musta mere strateegiat. minu meelest see strateegia tuleks sõnastada selgemalt. me räägime täpselt ju sellest, kuidas seda merd kasu-, kasutatakse eriti loomulikult energiaressurssi arvestades ja minu meelest läbirääkimisi ka siin ei tohiks äh, enam venitada. suur tänu, proua Ashton uh,. Very much, madam uh.... suur tänu, proua Sefe. Teie alustasite küsides inimõiguste ja läbipaistvuse küsimustest, äh, mida raportis ka puudutati. ma arvan, et äh, see tähendab enam enama eest kontekstis äh, laieneb ka teistele riikidele. ma arvan, et kõik need riigid, mida me tuvastasime seal siirderiikidena, kõikides nendes riikides on väga oluline tagada nii läbipaistvust oma tegevuses kui ka inimõiguste kaitsmist aga need aruanded, mida praegu koostatakse ja mis puudutavad seda ajajärku äh, enne seda, kui me dramaatilisi muudatusi nendes ühiskondades nägime, peaks ilmselt äh, ka viitama meile, et äh, me peame mõtlema režiimide peale, kes on kuidagigi toetanud inimõiguste kaitsmist ning ka nende režiimide osas, kes inimõiguste kaitsmisest küll räägivad, aga ei ole seda taganud. siia vahele jäävad ka teatud äh, suure kaose perioodid. ma olen tihti öelnud, et kui ma Tuneesiasse läksin, siis ma olin esimene inimene, kes äh, sai inimõiguste organisatsioonidega kohtuda ja esimest korda said need organisatsioonid ka omavahel kohtuda. nii et äh, see on tegelikult võimalus äh, suuremaks inimõiguste dialoogiks meiega, aga ka selles osas, et inimõigusi üldiselt saaks äh, paremini silmas pidama. ma arvan, et me oleme oma tee alguses ja kõik need, kes arvavad, et äh, need rahutud ajad lähevad väga kiiresti üle stabiilseks demokraatiaks, peavad lihtsalt vaatama iga riigi ajalukku tagasi selleks, et teada, et nii see olema ei saa see protsess on keeruline ja väga palju on õhus olevaid küsimusi, inimõigused, demokraatia, läbipaistvus, kõik, kides nendes valdkondades on meeletu tööpõld ja Pärtsela Häälingukogu kohtumine käesoleval nädalavahetusel on regulaarne kohtumine nende riikidega, me arutame kahte teemade plokki, üks on kahepoolsed suhted, alates siis majandussuhetes, arengukoostöö tegevustest äh, Mm, kaubanduskokkulepete sõlmimine, kui see on saavutatav. Äh, viisarežiimid kahepoolselt, sellesse on ka parlament kaasatud ning ka piirkondlikud küsimused. Äh, teatud äh, mureküsimused piirkonnas, kuidas see kõiki teisi riike mõjutab, Süüria kindlasti, Egiptus ning ka meie, meile olulised teemad, näiteks inimõigused Lambrinidis on äh, täna Bahrainis, äh, kohtub seal erinevate äh, organisatsioonide ja gruppidega. pean, jõuan sinna kohale ülemkogu kohtumise tõttu laupäeva pärastlõunal. Tuneesia kohta. me oleme täiesti regula-, regulaarselt uurinud valitsuselt, kuidas nad põhiseadusliku protsessiga edasi lähevad. see saab peagi tõelisuseks mitmeid teemasid oleme arutanud, teisipäeval oli Brüsselis ka peaminister, kahjuks ei saanud ma temaga kohtuda, sellepärast et ma olin endiselt üldasjade nõukogul, aga ma tean, et ta kohtus nii president Barroso kui Van Rompuyga ja andis neile väga selged signaalid äh, ka selles vallas. härra Pöttering äh, Äh, õigusriigi põhimõtted ja vabakonnaorganisatsioonid, äh, ma olen täiesti nõus, olen võtme valitsusväliste organisatsioonidega alustanud dialoogi. kindlasti on tegemist teemaga, mis ei ole piiratud mitte ühe piirkonna või ühe riigiga konkreetselt. me näeme aina enam, et äh, ühel tasemel riikides on vabaühenduste suhtes eri arusaamine neid ei mõisteta teistes riikides, aga saadakse väga konkreetselt aru, milliste organisatsioonidega on tegemist, lihtsalt neisse suhtutakse äh, vastavalt. me peaksime tegelema sellega, et me saame valitsusväliseid organisatsioone grupina toetada, sest äh, mida rohkem meid on koos, mida tugevamad me oleme, seda parem. teistes riikides aga ei saada vabakonnaorganisatsioonidest, äh, eriti nendest, mis tulevad väljaspoolt riiki, nende väärtusest ei saada aru tegemist on väga väärtusliku võimalusega, mis on äh, sihtriigi kasuks, aga sellest ei saada aru. Äh, püüdakse ennetada neid hüvesid, äh, mida välised, valitsusvälised organisatsioonid võivad riiki tuua. me peame need organisatsioonid kuidagi kokku panema ja püüdma saavutada konsensust, kuidas Euroopa Liit saaks toetada neid sidusa grupina sest äh, muidu äh, need ükshaaval äh, elimineeritakse. nii et selle suure projektiga tuleb meil ühele poole jõuda. aga ma olen põhimõtteliselt teiega nõus. proua Šaake. meediaaruanded ühe miljardi euro kohta viitavad sellele rahale, mida kulutati varem ja ma ütlesin, et kontrollikoja töö tõepoolest on uurida väga põhjalikult, mis me selle ajajärgus jooksul tegime. osa sellest minu juhtimiselt, osa mitte. oluline on see, et vaadata, kuidas rahasid kasutati ning see peab olema avatud ja läbipaistev protsess. see aitab ka mind, sellepärast et nii saame me oma tööd parandada ma tahtsin aga öelda, et need kommentaarid, mis me raporti kohta esitasime, viit-, viitasid sellele, millised äh, olukorrad selles riigis valitsesid ja mõningad nendest oleks pidanud ka raportis välja tooma. see on minu konkreetne vaatenurk, Kontrollikoda seda ei kaasa, neid ei kaasanud, see on nende otsus. aga ma arvan, et see, kuidas äh, seda teemat on üle dramatiseeritud, äh, on äh, tõeline hoiatus, ma arvan, et me peame saama vastata sellistele arusan-, aruannetele, sest äh, nii on võimalik kindlaks teha, kuidas me oma ressursse kõige paremini kasutada saame. Äh, on eriarvamusi, kuidas äh, raha kasutada. mõnedele inimestele meeldib eelarvetoetus, teistele mitte. mõned näevad eelarvetoetust kui pädevuste rajamise võimalust valitsuste juures, teised aga arvavad, et et vaja on investeerida pigem pädevuste loomiseks väljaspool valitsusorganeid. minu arust seda arutelu tuleb pidada, aga mitte hüsteerilisel moel ja meedia vahendusel teiseks on muidugi ka erinevaid vaateid, kuidas tegutseda riikides, mis on konfliktijärgsed, kus on olukorrad, mis on väga keerukad ja ma olen huvitatud sellest, et äh, riigis tuleb luua stabiilsus selleks, et kaitsta selle, toetada selle kodanikke ning äh, enam, enama eest on väga hea põhimõte, äh, minu arust see kirjeldab väga hästi just meie tegutsemispõhimõtteid. aga vahel väänatakse sellele lihtsalt teine tähendus otsa see ei tähenda, et me ütleme kohalikele naisteorganisatsioonidele, et kuna teie valitsus käitub halvasti, siis me teile rahalist toetust ei anna. minu jaoks eh, ei ole sellel sellist tähendust. see tähendab, et kui valitsus näitab reformi tahet üles, siis me toetame neid lihtsalt rohkem. kui nemad eh, pakuvad omalt poolt enamat, pakume ka meie enamat. me püüame lihtsalt motiveerida neid eh, tegema rohkem, tagamaks neile suuremat toetust, kui nad teavad, et nad liiguvad õiges suunas aga see ei tähenda seda, et ma ütlen naisteorganisatsioonidele koha peal, et kui teie valitsus midagi ette ei võta, siis me keerame rahakraani kinni. nii et vaja on asjad panna konteksti, sest minu jaoks on see oluline teema. ja meediapealkirjad jäävad ikka pealkirjadeks ma arvan, et äh, see, mida sellest aruandest kirjutati, ei kajasta ka täielikult, mida selles raportis tegelikult öeldi. ma hindan Kontrollikoda selle töö eest ja ma arvan, et see on oluline, et nad saaksid teha oma tööd. ja te tegelikult võtsite ühe viiesajast minu avaldusest äh, täna üles äh, ja ütlesite, et teile ei meeldi äh, Äh, minu avaldus, äh, see on ainult üks väga paljudes avaldustes, mis ma olen teinud. ja niimoodi ma tegutseda ei saa. ma seisan kõikide oma avalduste taga, mitte ainult äh, nende avalduste taga, mis ma avalikkuse ees teen, aga ka oma kohtumistel, need, mida ma ütlen, asjad, mida ma ütlen otse kinniste uste taga, mida ma ütlen avalikkusele ma toetan inimõigusi ja demokraatiat kõikides riikides, sealhulgas ka Egiptuses ning selle konkreetse väljaütlemise osas, et äh, ma ei lisanud siia tavapäraseid kümmet asja, ei tähenda, et ma ei pea nendest põhimõtetest kinni. proua Lohvile kliimamuutuste küsimuses olete on teil õigus, sellepärast et minu arust ei ole tõsist äh, kliimapagulaste teemalist diskussiooni toimunud. üks asi, mis mulle pähe turgatas äh, kuna teie märkus oli väga õigustatud, oli see, et kui me oleme rääkinud äh, rahvastega äh, põuast, äh, kliimamuutustest, kliimakatastroofidest, siis Pakistanis meenuvad kahe aasta tagused suured üleujutused ning kui me töötasime Pakistani ametivõimudega koos üleujutuste mõjude taastamisel pärast üleujutusi külades selles osas on oluline, et äh, ka äh, kohalikud äh, võimud mõtleksid selle peale, kus kohas on inimestel mõistlik elada, kus on mõistlik külasid rajada sellepärast et äh, võib juhtuda, et inimesed elavad piirkondades, kus ei ole võimalik midagi kasvatada või mis kannatavad üleujutuste tagajärjel. nii et äh, me oleme kliimamõjude järelmite põhjal ka arutanud äh, kohalike ametivõimudega, mida peaks nendest järeldama, aga see ei ole olnud väga laiapõhjaline arutelu. edasi, mehitamata lennukid ja muu, me ei ole Äh, ühtsest positsioonist äh, nõukogus äh, rääkinud, kui ma õigesti mäletan, ma ei tea, et selline ühine positsioon oleks olemas Pakistani terrorismivastases võitlusest. nagu te teate, Pakistan on väga konkreetselt seisukohal nendel teemadel ning nad on need küsimused tõstatanud ka teistes kontekstides, aga see ei ole olnud formaalsete arutelude teema. idapartnerlus Transnistria äh,, Mägi-Karabahh ja Lõuna-Osseetia, kõik need teemad on väga olulised, meil on eriesindaja, kes äh, kulutab väga palju oma aega nende äh, konfliktide analüüsimiseks, eriti äh, Gruusias ning Aserbaidžaani ja Armeenia vahel Mägi-Karabahhi küsimuses ja need teemad ulatuvad seinast seina, vahepeal tundus meile, et need küsimused, mida Gruusia on tõstatanud ja mida mina olen tõstatanud aruteludes äh, Venemaaga, äh, mureküsimuseks on siin Mägi-Karabahhia, me oleme alati püüdnud seal pingelõdvendust tekitada ning leida kestvat lahendust. Äh, nende konfliktide põhjused on väga hästi teada ja me väga palju energiat sellele kulutame. Transnistria puhul samuti, ma loodan, et Moldova stabiilsus äh, võimaldab ka Transnistria olukorda parandada. selles suunas me igal juhul toet-, töötame ning viis pluss kaks läbirääkimiste meeskonda me ka toetame. suur tänu Serbia ja Kosovo kommentaaride eest. üldse ei olegi mingit küsimust, et selles osas on vaja edasi liikuda tulemusi näeme ilmselt minu mandaadist väljaspool, aga mõlemate peaministritega oleme me rääkinud, et dialoog peab kestma, nad on olnud nõus seda jätkama. nii et me püüame seda kõike nüüd äh, tegelikkuseks rakendada, aga mitmeid küsimusi on veel arutamata. huvitav on jälgida, mis toimub Tiranas ja praegu oleme me näinud seda, et Edi Rama on äh, jõudnud äh, edasi nii et äh, valitsuse moodustab ilmselt tema. Äh, proua Lutševa, te küsisite Türgi äh, kohta. ma loodan, et minu endiste vastuste põhjal te arvate isegi, et me tahame edasi liikuda. Musta mere strateegia kohta Kok kohtumised on toimumas ja energiajulgeolek on nende teemade osas väga oluline. Für diese Diskussion, die glaube suur aitäh selle arutelu eest, mis oli väga viljakas ja ma soovin teile ilusat nädalat ja suur aitäh, proua Ashton, et võtsite aega meiega kohtuda. So.